kas äh, finantstehingute maksu kehtestamine Euroopa Liidus tagaks vajalikud oma vahendid ja milline peaks olema konkreetne menetlus selle maksu kehtestamiseks? tänan Rahvapartei nimel äh, Jean-Paul Gauzes. suur tänu,